parlamendi saadiku puutumatus alles jätta. kui kellelgi pole seda vastu, selle vastu, siis jõustub see otsus vastavalt kodukorra artiklile seitse lõige üheksa. Äh, Godfrey Blumile äh, väljendati kuuendal veebruaril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal laitus me kuulasime ära härra äh, Godfrey Bloomi, äh, muuhulgas äh, kaasati sellesse arutelu EKON ja FEM komisjonid, vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend kolm lõige üks võeti vastu otsus, et tal ei ole kahe nädala vältel õigus parlamendi saa-, tööruumide